Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! daamid ja härrad, kallid kolleegid, jätkame täiskogu osaistungjärguga, ma annan teile teada, et härra Oreste Rossi kolmanda juuli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta seisuga astus Rahvapartei fraktsiooni ja me läheme kohe ka või me asume ka kohe hääletama. vastavalt päevakorrale on meil kõigepealt ette nähtud hääletus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale me räägime ühisest ettepanekust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Wir führen diese, we finish this voting.